nüüd sõna. suur tänu, lugupeetud parlamendisaadikud. tulin just kolleegiumi kohtumiselt, kus me leppisime kokku meie töökava aastaks kaks tuhat kaheksateist. mul on hea meel siin